Right, welcome back everybody, I hope. hästi, tere tulemast tagasi, ma loodan, et teil oli meeldiv suvepuhkus. mul tuleb kohe alguses vabandada, kui te näete, et ma siin tõusen püsti, jooksen edasi-tagasi ja kaon vahepeal ära, siis mul on probleeme seljaga ja parlament ei ole siiamaani mulle korralikku varustust suutnud äh, soetada, nii et sellepärast peate sellega leppima. nii, esimene päevakorrapunkt päevakorras on nagu alati päevakorra kinnitamine. kas me võime kuulutada päevakorra kinnitatuks? jah, aitäh! ja tahaksin teile veel kord äh, öelda, et päevakorrapunktid kolm ja neli, kus räägitakse äh, sellest, et me liigume siin Euroopa Liidu Majandus- ja Rahaliidu poole, meil on siin Mario Draghi Keskpangast ja Michel Barnier, äh, volinik, kes vastutab siseturu eest, äh, see arutelu toimub äh, ähm, suletud uste taga, sest siis me saame rääkida ka asjadest, mis praegusel hetkel ei ole veel avalikud, nii et äh, meedia esindajad ja lobistid peavad selleks aruteluks äh, lahkuma. parlamendi äh, liikmed, kõik saadikud e, nii meie komisjonist kui ka teistest komisjonidest võivad jääda, samamoodi võivad ruumi jääda assistendid, aga ruumi ei tohi jääda mitte keegi teine ainult parlamendi töötajad siis. ja siis kuus viisteist, kui tuleb Olli Rehn, on meie koosolek jällegi avalik ja siis me räägime teistest küsimustest, mis puudutavad eurot. ja ülejäänud teadaanded ma teen äh, pool kuus. nüüd läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, milleks on äh, stabiilsusvõlakirjade sisseviimise võimalikkus. ja ma annangi kohe sõna Silvile. Thank you, Sharon. I'm sorry for you, but we are happy to be there again. Um, uh, je vais pas... Ma ei taha liialt aega kulutada, sooviksin äh, tänada kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid, neid on väga palju ma sooviksin tegelikult kõige rohkem ära kuulata kolleege, kes oma muudatusettepanekud esitasid, alustasime tööd ka variraportööridega, kes esitasid oma fraktsioonide seisukohad ning äh, on ka veel küsitavusi, näiteks stabiilsus, näiteks ESM-i küsimuses. nii et äh, kui te olete sellega nõus, alustagem praegu arutelu, et ma saaks aimu sellest, mida üldiselt arvatakse, enne kui ma lõplikult sõna võtan, aitäh! see käis kiiresti. härra eh, Feijoo. Muito obrigado, Sharon. Queria também cumprimentar todos os colegas. aitäh, Sharon, ka mina tahaksin omalt poolt eh, tervitada kõiki kolleege meie esimesel koosolekul pärast suvepuhkust. ma teen lühidalt me oleme praegusel hetkel arutelude etapis ja variraportöörina üritasin mina teha muudatusettepanekuid, mis oleksid võimalikult palju suunatud kompromissile jõudmiseni. ja mis oleksid sellised, mille puhul meil oleks võimalik kokkuleppele jõuda nii erinevate fraktsioonide sees kui ka fraktsioonide üleselt. ja minu muudatusettepanekud lähevad kahes suunas. esiteks äh, võlakoorma äh, vastandlikkus, see ei ole mingi imelahendus, see ei ole mingi lühiajaline lahendus, ja selle meetmega ei ole võimalik kriisi lahendada. meil tuleb tõesti pöö-, tähelepanu pöörata kesk- ja pikaajalistele lahendustele. teiseks, tulevikku suunatud lahendus peab olema otse loomulikult äh, selline, mille puhul muudetakse lepinguid, et meil oleks tugevam majandusliit, äh, võitlemaks äh, riigivõlgade vastu ja selle puhul on väga tähtis äh, stabiilne tasakaalus riigieelarve. on väga tähtis, et me läheksime seda teed. väga tähtis on tagada tasakaalus eelarved kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja seepärast ongi minu muudatusettepanekud sellised, mille eesmärgiks on just tasakaalus eelarved. ma tahaksin, et meil oleks võimalik kinni pidada ka sellest ajakavast, mille raportöör ette pani ja ma tahaksin edasi liikuda ka selle ettepanekuga, mis puudutab äh, äh, lühi- ja lühiajalisi ja ka keskpika perspektiiviga stabiilsusvõlakirju. on täiesti selge, et äh, jah, meil on probleeme siin äh, vastandlikkusega ja et meil on vaja lahendust, äh, mis arvestaks ka solidaarsusega. pikaajaliselt on tähtis ka mõelda majandus- ja rahaliidu ülesehitamise üle sellisel kujul, et sellel oleksid ette nähtud ka kontrollimeetmed, kontrollimeetmed nii Euroopa Liidu eelarve kui ka riikide eelarvete üle, samamoodi nagu tuleks meil ka teha suuri muudatusi aluslepingutesse. Need olid need mõtted, mida mina tahtsin sellesse arutelusse tuua ja ma olen otse loomulikult valmis pidama ka raportööriga pikemaid arutelusid nende üle. hästi ma ei näe siin Edwardit, kas on sotsiaaldemokraatidest kedagi, kes sooviks sõna võtta? ei, härra Epping ei ole samamoodi siin. Philipp. Thank you, Sharon. I hope you'll get a... Uh, suur tänu, Sharon. ma loodan, et sa saad varsti terveks, tere tulemast kõigile, tore on tulemast tagasi Brüsselisse, ma räägin prantsuse keeles, sest raportöör rääkis ju ka prantsuse keeles ma sooviksin öelda, et tema on äh, tõesti äh, köie, kõndi harrastanud, see oli nii raske, selle raporti koostamine. ning äh, see, mis puudutab siis võla jaotusmehhanismi, see ei ole mingisugune imerohi ja see töötab ainult keskpikas perspektiivis. ma olen nõus sellega, mida ütles Tiago, nimelt et see on kõigest üks äh, vahend, mis on küll äh, paljudest võimalik, kui ta on samas, ähm, kui ta on samas asendamatu ja nüüd, kui me räägime keskpika äh, perspektiivi äh, või lühiperspektiivi, lühike perspektiiv on kolm kuud ning kui ka keskpikk perspektiiv on kaksteist kuud, minu jaoks see sobib, kui see on kaksteist aastat, siis on see tõeline probleem, sellepärast et kui me arvame, et me suudame lahendada seda kriisi, mis meid kõiki on tabanud äh, meie finantssüsteemi ja meie <clears throat> riigieelarveid, riigi rahanduspoliitikaid, eh, siis eh, eh, minu meelest see igavene arutelu nende vahel, kes ütlevad, et üritagem suuremat poliitilist integratsiooni ja selleks on vaja kõigepealt meie pangaliitu ja see tähendab seda, et üritame ühisvõlakirja äh, võlakirju ja siis teised, kes ütlevad, et kõigepealt alustame poliitilisest liidust ja siis raha ja siis maakandusliidust, minu meelest need mõlemad eksivad. meie ei ole võimalik veel kümme aastat istuda ja mõelda selle asja üle. meie seisukoht on siis järgmine, põhimõtteliselt jah, seda me ütleme samas vaimus, kui me sama, sama mõt-, äh, loogikaga, kui me räägime tuumaenergiast loobumisest, kuid äh, me peame, äh, me ei saa jagada võlgu, kui me, kui me samas ei jaga reegleid. meil ei saa võtta enda peale finantskohustusi inimeste osas, kelle üle me ei, ei oma demokraatlikku kontrolli. nii et see ei tohi olla mingisugune akadeemiline arutlus, see peab olema koostööarutlus ja teiseks, see peab olema demokraatlik arutelu. me ei eh, saa eh, praegu rääkida ühistest eh, võlakirjadest, kui meil samaaegselt ei käi sellega kaasas ka ühtne kontroll. mõned räägivad sel puhul, et et tegu on rünnakuga suveräänsus, suveräänsusele, kuid äh, hoolimata sellest, mida öeldakse, me peame selle ühise kontrolli saavutama ning äh, kollektiivselt ja individuaalselt kõik äh, liikmesriigide valitsused ei oma sajaprotsendiliselt suve-, suveräänsust oma eelarveküsimuste üle. vähemalt kuuekümne protsendi osas. ning kolmas element on loomulikult see, et kas, äh, mis suunas me edasi liigume. Ähm, me äh, oleme selles osas äh, ootaval, äraootaval seisukohal. me peame igatahes edasi liiguma, kui me soovime tõelist demokraatlikku kontrolli. me ei saa lubada, et volinik ainult üksi tegutseb, majandusvolinik, ilma et ta kaasaks riik, mis on riikide valitsusi, nimelt ning äh, Euroopa Komisjon teeb, tegutseb, kui ta on meie kontrolli all ja kui nad eksivad, siis nad vastutavad selle eest. me samuti viime äh, asja ühendusse praeguse olukorraga. meie leiame praegu, et äh, komisjon ei kasuta piisavalt oma paindlikkusvõimalusi äh, makromajanduslike eelarve küsimuste lahendamisel ning tihtipeale on äh, ta eh, liialt, eh, mõtleb ta liialt ja tegutseb liialt eh, lühiperspektiivis, samuti on ta liialt jäik. see puudutab eriti investeeringute küsimusi ning meie majanduse rohelisemaks muutmist. loodame, et Euroopa tippkohtumine suudab tõestada, et Euroopa rohelisemaks muutmine on lahutamatu osa komisjoni tegevusest. ning lõpetuseks, ma olen nõus sellega, mida ütles Diego, isegi kui me praegusel hetkel otsustame, et ühised võlakirjad eh, tekivad, eh, kui me soovime seda teha demokraatlikult, eh, läheb sellega aega, sest demokraatia lihtsalt võtab aega. meie jaoks ainus tõsiseltvõetav tegevusvahend on teha kõik selleks, et sellest ei saaks mingisugune laadamehhanism. Euroopa Eh, solidaarsusfondil peab olema olemas kõik vahendid selleks, et kriisile vastu astuda ning ma olen täiesti nõus sellega, kes ütleb, et ehm, eh, erinevad rollid eh, tuleb lahus hoida. mina arvan, et see peaks nii olema, kuid me ei kuid me seda ei ole võimalik teha, kui meie pangandussüsteemid ei ole vähemalt kuidagi ühendatud väga huvitav on see, et ettepanekuid on tulnud nii paremalt kui vas-, vasemalt tiivalt. E, mul on, meenutan, et Sarkozy oli esimene, kes sellealaste ettepanekutega välja tuli. kuid igatahes see on meie jaoks ainukene võimalus selleks, et luua pangandus, pangaliit, poliitiline liit ja, ja võlaliit. kui me soovime et äh, meid, majandust ei tabaks tõeline kokkuvarisemine, siis me peame kiirelt, äh, äh, me peame kiirelt tegutsema ja mm, andma endale tegevusvõimalused suuremas valdkonnas, aitäh! kas kuuest soovib keegi sõna võtta? Äh, Marisa. ei, Marisa Mattis vastutab selle küsimuse eest, aga ta ei ole jõudnud veel kahjuks siia, nii et ta millalgi pärastlõunal peaks jõudma, sellepärast ei ole mul ka mitte midagi, mida ma saaksin öelda ja seepärast ma ei ütle midagi uh,. Thank you uh,. On... hästi, nüüd on siin Wolf Klints ja Liam Nankok, kes on soovinud sõna saada, kas on keegi veel? Markus? Astrid, kas andsid ka märku? jah pange nimed kirja, Stašek, Ivo, keegi veel? hästi, Wolf, sina saad esimesena sõna. ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul selles osas, et tegelikult juba viimased kaks aastat on meil olnud väga raske olukord, mille lahendamisel me ei saa keskenduda ainult empiirilistele kogemustele ja sellepärast pole ka ime, et on välja töötatud terve rida ettepanekuid selle kohta, kuidas edasi minna. siin on olnud need eh, sinised võlakirjad ja punased võlakirjad, siis räägiti võlalunastusfondist ja nüüd räägitakse ka Bazukast ja Euroopa Liit, eh, Euroopa Pangaliidust ja nii edasi. minul on aga probleeme sellega ja ka selle dokumendiga siin sellepärast, et Äh, ühelt poolt me hakkame siin võlalunastamispaketti looma, mida ma isiklikult toetan, sest tegemist on tõesti väga reaalse lähenemisega, mis võib tuua ka tulemusi, kuid samal ajal me teame, et see pakt, mis kehtiks siis kakskümmend viis kuni kolmkümmend aastat, et selle puhul tuleb meil mõelda ka teiste võimaluste peale, mil-, mille aga välistab see pakett kätte. nii et kui me räägime siin võlalunastuspaketist, siis on meil vaja ka nii siniseid kui ka punaseid, võib-olla ka isegi ühisvõlakirju sest mina ei ole küll selle poolt, et me sajaprotsendiliselt kõik äh, äh, võlad äh, viiksime Euroopa Liidu tasale. siin võlalunastuspakett näeb isegi ette kuuekümne protsendise Euroopa Liidu tasandile viimise, aga nüüd, kui me viime ellu kogu selle paketi koos siniste ja punaste võlakirjadega, siis on sada protsenti võlgadest tõesti Euroopa Liidu tasandile viidud. see ei ole mitte ainult juriidiliselt äh, kahtlane, vaid see on lihtsalt vale sest meil tuleb midagi ära teha reformide kaudu, meil tuleb tõsta konkurents, konkurentsivõimet, aga praeguse lähenemisega me tegelikult kaotame kõik need lahendusvõimalused ära. nii et äh, see, mida räägiti siin demokraatliku defitsiidi kohta, mis oleks lisaelement äh, ja meil ei ole võimalik siin üleöö midagi teha nii et mina ütleksin, et tehkem asju samm-sammult, meil ei ole võimalik kõike ühe korraga teha. ma arvan, et laskem nüüd kõigepealt võlalunastusfond välja töötada, sellele lisaks tuleb EFSF ja ESM ja ka kõik see, mida härra Draghi siin täna võib-olla meile ette kannab, sellest kõigest peaks ju piisama ja kui ei piisa sellest, siis ei piisa ka ülejäänust, siis on olukord täiesti selge nii et sellepärast ei ole nüüd mõtet tõesti kõike korraga laua peale lüüa, vaid me lihtsalt peaksime vaatama, mida on võimalik praegu teha ja mis praegu tundub ka mõistlik. aitäh, Liam! Merci, Sharon! suur tänu! ma tahaks kasutada juhust ja tänada Silviid selle eest, et ta jätkab võitlust eurovõlakirjade eest, see on lahutamatu osa föderaalsest tegevusest, mida paljud meie seast soovivad. sooviksin tänada teda selle eest, et teie, tema raport nii, nii äh, põhjalik on. kolleegide Siguna ja Peresiga äh, tegelesime kolme küsimusega. kõigepealt äh, siis äh, fondi ulatus sellised riigid nagu Kreeka, Portugal või teised, äh, mida võivad tabada spekulantide rünnakud, äh, kas nad siis peavad struktuurilisi muudatusi läbi viima või mitte, peavad saama kasutada ka võlaluelastusfondi abi, näiteks mõelgem Hispaania peale, Hispaania on olnud alati nii-öelda hea õpilase rollis kuni kõige viimase ajani, oleks absurdne, kui neil ei oleks võimalik abi saada Euroopa võlaluelastusfondist. teine küsimus puudutab äh, siis seda, kui kau-, äh, pika ajaga oleks, äh, pikaajaliste võlakirjadega oleks tegemist räägiti, on kahekümne viiest aastast, kakskümmend viis aastat on väga piiratud aja, aeg näiteks selline riik nagu Itaalia, Itaalia peaks olema kolme protsendiga eh, eelarvega plussis, selleks, et selliste tingimustega, eh, selle tingimustele vastu tulla. nii et eh, minu meelest praegusel hetkel see arv on ebareaalne ja see tuleks ümber mõelda. nüüd teise, kolmandaks tingimuslikkus. me soovime, et makromajanduslikud eesmärgid eh, tõstetakse esile eh, pigem kui siis, eh, pigem kui siis pidev eelarve tasakaalust rääkimine ning äh, ma sooviksin, et see, mille kohta majandusteadlased ütlevad, siis äh, võluruute, seal on sellised küsimused nagu inflatsioon, tööpuudus, majanduskasv ja nii edasi. Äh, eelarvepoliitika on kokkuvõttes vahend, mitte eesmärk omaette. Markus. ja, vielen dank ähm.... Markus, jah, aitäh. ma tahaksin teha ainult paar märkust kõigepealt peaksime me vaatama, milline on praegune reaalne olukord ja reaalne olukord on selline, et kõik see, mis praegusel hetkel on lepingutes kirjas, seda ei ole võimalik ellu viia. nii et kui keegi arvab, et siin on võimalik kiiresti kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ühise laua taha tuua ja lepinguid muuta, siis saab kõik hästi ja et siis on meil jälle kõik need uued ilusad äh, meetmed äh, äh, see lihtsalt petab ennast. ma võin teile tuua näiteid erinevatest riikidest, ühes Euroopa Liidu asutajariigis on valimised kohe-kohe ukse ees ja see, mida me sealt kuuleme, näid-, ei ole just kõige parem, nii et ei ole mõtet ennast petta ja öelda, et meil on võimalik lepinguid muuta. nii et seega tuleb lepingutest kinni pidada, sest selleks on nad ju ka loodud. teiseks, me peame vaatama, et me ei ajaks segamini põhjuste tagajärge. põhjus, et on nüüd terve rida liikmesriike, mis võtsid äh, vastutustundetult äh, laenu ja seda isegi nüüd veel mõned kuud tagasi. selle põhjuseks oli see, et laenuintressid olid nii madalad ja seda aastakümneid nüüd tuleb meil mõelda selle peale, et kui me tõesti võlad viime Euroopa Liidu tasandile, kas siis on võimalik saada raha madalate intressidega, ei ole ju. otse vastupidi, terve rida, terve rea erinevate riikide poliitikaid on seda väga selgelt välja toonud. nii et me tõesti peaksime pigem mõtlema ravimeetodi peale, kas selleks on võlalunastusfond või Euroopa Liit äh,, vabandust, Euroopa Pangaliit, äh, et kas see tõesti on ravim või pigem on tegemist mingi sellise sõltuvust tekitava meetmega nagu narkootikumiga ja võib-olla me peaksime pigem siin hoopis arstidena kirjutama välja võõrutuskuuri. ja ma arvan, et me peaksime hoolitsema selle eest, et me ei hakka siin vastutust anonüümseks tegema selle kaudu, et me tõstame võlad Euroopa Liidu tasandil. sest see tähendaks seda, et keegi ei vastuta, on lihtsalt võlad, mis on kuskil kõrgel Euroopa Liidu tasandil ja minu arvates on selline lähenemine täiesti vale, see on ohtlik ja see võib endaga kaasa tuua selle, et see, mida alustasid Euroopa Liidu asutajad kunagi higi piiskades, et see lihtsalt nüüd tallatakse jalge alla nii et meie ees on suur vastutus, meil, meie ülesandeks on Euroopa Liidu ühes, ülesehitusteed kaitsta ja me ei tohiks siin seda kõike lihtsalt finantshuvide pärast kergekäeliselt mängu panna ja kui ma vaatan siin komisjoni dokumenti kolme erineva võimalusega, siis ka nende osas ma olen üpris skeptiliselt meelestatud, ma hoiaksin äh, väga madalat profiili ka selles osas, äh, mida on siin raportöör välja pakkunud, olen teinud oma muudatusettepanekud, mis on tõesti väga tagasihoidlikud ja ma kavatsen ka enda seisukoha eest seista, aitäh! Astrid. You're next, Astrid. suur tänu, Astrid, palun järgmiseks. suur tänu ma pühendasin osa oma puhkusest sellele, et ma <laughs> analüüsisin need kolmesada viitekümmet kahte muudatusettepanekut, mis sellele raporti projektile esitati ja ma täheldasin, kui <laughs> raskes olukorras on proua raportöör, samuti ka meie, kui raske on meil mõistlik äh, paraku kokkuleppeni jõuda nende suurte erimeelsuste pärast. minule tundub oluline eh, see, et meil on vaja suuremat solidaarsust, kuid samas on meil vaja suuremat distsipliini üks ei käi ilma teiseta. ning äh, äh, solidaarsusmehhanismi on vaja nagu ka Euroopa võlakirju ja samas me peame nõudma ka eelarvedistsipliinist kinnipidamist. minu meelest me liigume edasi praegu liialt aeglaselt ja praegune tekst äh, võib tähendada seda, et luuakse niivõrd keeruline äh, tekst, et äh, ainult, ainult tagatisvara küsimuse lahendamine oleks võimeline tekitama kultuurirevolutsiooni äh, europiirkonnas ja seda äh, paljudes riikides, kaasa arvatud ka minu kodumaal. ning äh, nüüd erinevate modaalsuste koha pealt kõik on veel avatud ja me ei saa ainult äh, komisjoni vastutavaks teha meile tundub, et praegusel hetkel komisjon ei ole väga tugeva seljatagusega selles osas. Eh, oleme sellest väga palju rääkinud ja kindel on ainult üks, kui eh, ütleb, parlament ütleb järjekindlalt, et meil on vaja eurovõlakirju, eh, siis ja midagi muud ei ütle, siis vaevalt meid kuulda võetakse. täna nüüd lugesin rongis ühest ajalehest, et Hispaania peaminister esitas huvitavaid ettepanekuid, mis äh, puudutas siis kolme e-, etapilist edasiliikumist, seda, neid peaks lugema ja arvesse võtma, see tundub mulle mõistlik olevat. mina esitasin ühe muudatusettepaneku, kus ma rõhutasin, et kõik äh, otsustavad sammud äh, ühisvõlakirjade osas tähendavad tugevat, tugevat tagatisvara ning samuti ka eelarvepoliitika tõhustamist liikmesriikides, samuti ka Euroopa Liidu vetoõigust, mida võib kasutada kas komisjon või nõukogu, kui liikmesriik oma eelarve koostamisel oma kohustustest kinni ei pea. ma tean, et see on pisut kaugele minek, kuid ma tahaksin rõhutada, et me ei suuda eh, jõuda kuidagi kokkuleppeni, kui me tegeleme ainult solidaarsusküsimustega. Ivo Šešek. Ivo, palun. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Já tedy za... tere päevast kõigile härra Epping on variraportöör. ma olen saanud informatsiooni ma sain seal äh, informatsiooni ühelt kolleegilt, kes on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, kuid ta on praegu Vabariiklaste partei kongressil. tahaksin teha mõned märkused mis puudutavad seda arutelu, mida meie peame väga põhimõtteliselt oluliseks, mitte vaid vormiliselt, vaid ka sisuliselt. mitmed kolleegid on rääkinud vajadusest kiiresti reageerida, meil on vaja kiiret lahendust mina usun, et me peaksime endalt küsima põhimõttelise küsimuse. kas kiirus on meie parim lähenemine praegusel hetkel? sest kui me räägime eurovõlakirjadest, siis mida nendega lahendatakse? lühiajalisi või pikaajalisi eh, tasakaalustamatusi, mis on Euroopas juba aastakümnete jooksul kujunenud? minu arvates peaks eurovõlakirjad olema kujundatud nii, et toime tulla lühiajaliste probleemidega, siis teatud juhtudel võib see ka toimida. kuid arvestades, et eurovõlakirjad peaksid lahendama ka pikaajalisi äh, mitmekülgseid probleeme, mis meil on, siis meie leiame, et äh, pikemas perspektiivis ei tule muutusi ei ole võimalik kiiresti reageerida ilma konkreetsete liikmesriikide struktuursete reformideta. kui liikmesriigid äh, ümberkorraldusi ei tee, siis eurovõlakirjad lihtsalt äh, kiirendaks äh, majanduslikke probleeme. üks härra Eppinki muudatusettepanekutest toob välja selle, et eurovõlakirjad ei ole võimaluseks Euroopa konkurentsivõime tõstmisel. ja me lihtsalt äh, kujutaksime endale ette, et Euroopa konkurentsivõime, mida meil on vaja edendada, saaks kuidagi abi eurovõlakirjadest ning kolmandaks, eurovõlakirjad peaksid äh, lahendama olukorra majanduslikult ja sotsiaalselt äh, erinevates piirkondades. Euroopa Liit ei ole ühtlane ning eurovõlakirjad teevad pigem rohkem halba, kui tooks kasu. ning veel poliitiline mõõde. mulle teeb sügavalt muret see põhimõte, mis puudutab, et riigivõlakirjad Äh, nõuavad muutusi ähm, aluslepingutes paljudes liikmesriikides, ei ole võimalik neid kergesti ellu viia. pidage meeles Prantsusmaa, Hollandi rahvahääletust, mis puudutas seda äh, Euroopa põhiseadust ja kui me tõesti seda hakkame nõudma, kui me ei astu me ei suuda piisavalt aeglaselt äh, kõike aga arvestada, siis võime ohtu seada kogu Euroopa Liidu lõimimisprojekti. see kahju, mis sellest võib tulla, võiks olla Euroopa tasandil väga suur. suur tänu! ja järg-, viimaseks Sven Kiigolt, kuni anname, siis anname sõna raportöörile, tuletaksin teile meelde, et me peame äh, kakskümmend viis läbi olema lõpetanud selleks, et me saaksime jätkata kinnise koosolekuga koos Mario Draghiga. Sven, palun! suur tänu, kõigepealt aitäh raportöörile suurepärase äh, eelnõu eest, ma teeksin mõningad äh, märkused kõigepealt, mis puudutab see intressimääradega seonduv probleeme, see on tõsine, samuti ka võlakoorem on tõsine küsimus. isegi kui mõned üritavad seda, kuidas selle tähtsust vähendada, siis võlaühine tagamine leiab juba aset alates kriisi algudest, on Euroopa Keskpanga äh, äh bilanss suurenenud kahe koma kuue punkti võrra ning raportöör on teinud siinkohal justkui ettepaneku, kuid see tähendab, et ta ei ole sellest aru saanud, ehk siis Euroopa Keskpank on juba ühist vastutust ja riski hakanud võtma ja probleem ongi selles, et me paneme Euroopa majandusse rohkem raha ilma demokraatia kontrollita ja meie toetame Euroopa Keskpanga sõltumatust nemad peavad järgima rahapoliitikat, mitte maksupoliitikat. kui see piir aga hägustub ning üha enam tekib demokraatia probleem ja raportööril on õigus äh, küsida seda küsimust, millised on need põhilised tõhusad vahendid selleks, et sellega toime tulla, ma olen nõus Markusega, meil on lepingud, me peame neist kinni pidama ja me ei saa loota, et leping muutub homme nendes äh, poliitiliselt keerulistes küsimustes, võlalunastus fondi puhul, kui see on õigesti kujundatud, siis on võimalik seda ellu viia lepingule vastavalt Saksamaa majandusnõuandjate kogu on teinud ettepaneku, et see peab olema justkui selline tagatis, mille annavad kõik liikmesriigid ja ma olen nõus ka Wolf Klintsiga, selleks, et sellega edasi liikuda, on meil hetkel kõige olulisem, see on see kõige olulisem küsimus, meil on vaja poliitilist tuge ja kui me lihtsalt ütleme ei nendele meetmetele, tähendab seda, et me ütleme jah sellele, et Euroopa Keskpangal on võim ilma demokraatia kontrollita, Euroopa poliitika peab siin oma tööd tegema, ei saa jätta Euroopa Keskpangale äh, vabad käed ja ma olen tõesti üllatunud, et väga tihti needsamad inimesed, kes on eurovõlakirjade ja võlalunastusfondi vastu, on need, kes kritiseerivad Euroopa Keskpanka ja liikmesriike ja see on tõesti see probleem, millega meie peame te tegelema. poliitilise toe kaotamine Euroopa Keskpangale on midagi, mida me ei tohi samuti lubada ning lõpetuseks Wolf Klints äh, viitas äh, eurovõlakirjadele pikemas perspektiivis. minu arvates on õige, et me peame seda pikemas perspektiivis vaatama. miks? Euroopal oleks palju parem, kui meil on sügav ja integreeritud äh, võlakirjaturg. parlament on hääletanud selle üle ka juba enne kriisi. ma olen nõus, lühimas, lühemas perspektiivis ei ole eurovõlakirjad lahenduseks. kõikide vahendite puhul meil on vaja selget tingimuslikkust, ilma selleta tekivad moraalseid ohud, kuid kui öelda kõikidele nendele lahendustele, mis viivad ühisele taga, tagamisele ei öelda ei ole vastuvõetav, me peame olema ausad, kui me räägime ähm, võlakriisist Euroopas. suur tänu, Silvi, palun. suur tänu, Shannon. ma räägin kiiresti ja samas vastata, rääkida kiiresti ja vastata kõikide küsimustele, kõigepealt Rolfile. tegu on al-, omaalgatusliku raportiga ning ma Ehm, panin sellele aluse arutades asja eh, variraportööridega, võttes arvesse erinevaid võimalusi. et meil siin võiks avalikult, demokraatlikult toimuda arutelu erinevate võimaluste eh, heade ja halbade külgede kohta. teine küsimus on see, mida puudutas Philip Lambert. ma tahaks vastata ka härra Feberile. Eh, me tõime välja teekaardi mõtte selles raportis sest ma olen isiklikult täiesti veendunud, et eh, ei tohi teha selliseid eh, asju, mis rikuvad meie aluslepinguid, minu meelest tuleb neid respekteerida. ning eh, võttes arvesse, millised arutelud toimuvad erinevates riikides, me võtame, võtame arvesse <clears throat> õiguslikke arutelusid, mis toimuvad liikmesriikides. Svenil on õigus, me ei tohi arutel, arutelusid pidada, mis meid kuhugi ei vii, kuid samas, kui me, kui me poliitilisi otsuseid vastu ei võta, siis aluslepingud tiibiks, mille taha me võime varjuda, kuid mis meile midagi enam ei too ning ma arvan, et meil peaks olema julgust rääkida rääkida eh, kõigest, me peame rääkida sellest, et äh, aluslepingud on puutumatud ja peame rääkima samast ka nendest inimestest, kes soovivad neid rikkuda. tegelik olukord on ju selline, et äh, et kui, et kui me vaatame, mis äh, praegu toimub, mida praegu öeldakse, siis me näeme, et paljud ökonomistid on mures selle pärast, mis toimub praegu euroalas. me, see, kui me tõtt ütleme, see, et me tõtt räägime, ei lasta, takista meil rääkida ennast intressi määradest ja muudest sellistest küsimustest. vastuseks Astrid Lullingile, tegu ei ole tegelikult solidaarsusvahendiga, mille ma välja pakkusin, vaid äh, küsimus on selles, kuidas äh, intelligentselt äh, eelarvepoliitikat ajada, sest praegusel hetkel me üritame kõrvale vaadata erinevate võimaluste kasutusteks Äh, eelarvedistsipliini järgimiseks. mina kui Sixpacki koostaja äh, võitlesin Prantsuse valitsusega just nimelt eelarvedistsipliinist kinnipidamise osas. küsimus ei ole selles, kas distsipliinist kinni pidada, vaid kuidas intelligentselt hoida, mõistlikult hoida eelarve tasakaalus, milliseid vahendeid selleks kasutada. selles on ju tegelik küsimus. me samas ei tohi eelarvedistsipliini ohje eh, Eh, lõdvaks lasta ning mis puudutab nüüd eh, tagatisvara ja muud sellist, siis eh, küsimus on selles, millised, millist infot peavad liikmesriigid esitama komisjonile, enne kui nad oma eelarve vastu võtavad. komisjon meenutas, et ta kavatseb kindlasti neid erinevaid vahendeid ja võimalusi, mis tal on kasutada. ning mis puudutab nüüd <laughs> tegu on omaalgatusliku raportiga, me ei võta siin vastu mingisuguseid lõplikke otsuseid, me üritame <clears throat> välja tõsta erinevaid lahendusi ja võimalusi, mis on võib-olla, mõned on tugevamad ja aremad kui teised. nagu ütles, öeldi möödunud nädalal komisjonile garantiide osas ja ühisvastutuse osas, et see ei langeks ainult ühtedele riikidele, mitte teistele. mina sooviksin, et me teeks eh, tõsist tööd, me ei tohi keskenduda ainult oma valimispiirkonnale. me ei saa endale lubada, et me ütleme ainult seda, mida meilt oodatakse. see e, e, Eh, see, me ei saa näiteks öelda, et ainult ühed peavad jõupingutusi tegema, teised mitte. kõik peavad jõupingutusi tegema. ma tänan eh, tõesti eh, kõiki kolleege, kes on konstruktiivseid muudatusettepanekuid esitanud ja ma jätan kõrvale kõik need, mis puudutavad sisepoliitikat. me peame tegelema siiski euroala stabiilsusega, me peame kõik tegutsema Euroopa ja euroala heaolu nimel, aitäh! jah, okei okay,, thank you very much. suurepärane, aitäh. nüüd lähme päevakorraga edasi. Äh, üheksateistkümnendal septembril hääletame selle üle ja oktoobris läheme täiskogu ette ja loodetavasti on piisavalt aega enne seda ka muudatusettepanekud teha. aitäh kõigile, et te nii lühidalt kõnelesite nüüd palume lahkuda neil, kes ei ole, kel ei ole lubatud siia jääda kinnise koosoleku käigus. ehk siis kinnine koosolek arvamuste vahetusel Mario Draghiga ja Michel Barnier'ga ja seejärel jälle avalik ähm, koosolek eelarve ja muudes küsimustes. kordan et vaid parlamendi saadikud ja parlamendi töötajad võivad ruumi jääda. nõukogu komisjon, nende esindajad lähevad välja ka rahvusparlamentide esindajatel ei ole siin lubada olla lobistidele või ega ka ajakirjanikel ei ole võimalik siia jääda. ja juhul, kui te märkate kedagi, kellel siin ei ole lubatud olla, siis andke meile märku. teatud inimestel ei ole ma lubanud siia jääda Äh, kes justkui oleks usaldusväärsed tänu sellele, et meil on äh, distsiplinaarmenetlused selle üle, ma ei saa kuidagi äh, nõuda distsiplinist kinnipidamist nende käest, kes ei ole parlamendi töötajad ja seepärast peavad kõik need ülejäänud lahkuma. And I also have to remind you that there can be no recording and no photographs. lindistamiseni ei ole lubatud, fotograafid, fotografeerimine ei ole lubatud, ma ilmselt ei pea teile seda meelde tuletama. ning tõesti on vaja tagada, et ka veebiülekanne on välja lülitatud